aitäh! aitäh, meil on terve rida kolleege. kõigepealt saab sõna proua Aljo-Marii, palun. aitäh. tahaksin tänada härra eriesindajat äh, selle eest, mida kõik, keda meile just äsja rääkis Teid kuulates tekkis mul mulje, et Saheli piirkond on kujunud teatavas mõttes halliks tsooniks, kui kasutada sõjalist terminit, see on niisugune ohtlik ja arusaamatu piirkond, jääb mulje raha ju muudkui saadetakse sellesse piirkonda, kuid lisaks sellele ma tahaksin teada, mida siiski teeb Euroopa Liit selleks, et aidata nendel riikidel õppida ennast juhtima, mida tehakse võitlemaks relva, uimastite, kaubanduse vastu. Äh, selleks, et vältida seda, et kui me eraldasime vastavalt Brüsseli otsustele kolm koma kakskümmend viis miljardit, me suunasime see arengutegevusse, aga ma tahaksin teada, kuidas me saame garanteerida, et need rahalised vahendid ei suubuks valedesse kanalitesse. minu teine küsimus seisneb selles, te kirjeldasite Euroopa Liitu ja sealseid reaktsioone meie tegevusele, ma tahaksin teada, millised on need Euroopa Liidu liikmesriigid, kes osalevad kaitsevallas, näiteks Malis, kõik liikmesriigid ju ei osale Mali missioonis serval ja kui me räägime nende riikide stabiliseerimisabist, siis millised on konkreetsed riigid, kes konkreetselt osalevad? aitäh ja proua Koomes tervitan teid siin. ma tahaksin meeleldi teada, te peatusite sellega korraks, milline on lood, millised on lood Alžeeriaga, see on ju piirkonna üks tugevamaid riike, siis Lääne-Sahara eh, teema, Maroko, need kaks riiki, nimelt Maroko ja Alžeeria võiksid piirkonnas mängida juhtrolli loomulikult äh, valitseb endiselt ka Lääne-Saharas konflikt. kas selles osas on tekkinud mingeidki lahenduse variante? Äh, seda enam, et äh, selle piirkonna noored on juba kannatust kaotamas. ma tahaksin teada kas te näete võimalust, et need noored inimesed eelistavad pigem liituda terroristlike organisatsioonidega? siis ma tahaksin küsida, kuidas te teete koostööd ÜRO eh, Liibanoni eriesindajaga? olukord eh, Liibanonis on ju erakordselt keerukas. võib-olla vabandust, olukord Liibüas paljud inimesed siirduvad siia, põgenevad siia, aga olukord Liibüas on niigi väga keeruline. kuidas mõjutab olukord Liibüas eh, temast lõunapoolsemaid riike? mõelgem siin kas või näiteks Gaddafi relvadest väga sageli me näeme, et nõnda öelda Gaddafi relvi kasutatakse aga väga erinevates konfliktipiirkondades, näiteks Malis. ma saan aru, et stabiilsus on erakordselt suure tähtsusega, kas või selleks, et piirata sisserännet, mida selle nimel tehakse? härra Tänak, palju õnne teie ametisse nimetamise puhul tegemist on väga ohtliku ja keerulise maailma piirkonnaga ja minul oli au Saheli piirkonna kohta eelmise mandaadi ajal raport kirjutada. ja tõesti Lääne-Sahara küsimusega tegelemine oli meie jaoks tähtis ja mingil hetkel vallutas see kogu minu raporti ja jättis kõrvale palju ohtlikumad küsimused nagu terrorism ja nagu näiteks stabiilsuse ja õitsengu küsimused ähm, Saheli piirkonnas. ning mulle valmistab muret, et äh, viimastel päevadel on olnud rünnakud Enšahendis ja Tšaadis ja Põhja-Malis äh, džihaadi võitlejad on väga aktiivsed. ja Moktabel Mokta, kes juhtis Mujava rühmitust, et Äh, teda võidakse tappa, kui algab õhurünnak Liibüale, nii et tõesti islami võitlejate rühmad on väga liikuvad, nad on tõesti igale poole juba jõudnud ja Al-Makta oli gaasirünnaku taga Liibüas paar aastat tagasi. võib-olla ta nüüdseks juba õhurünnakute käigus tapetud. aga probleem on ikka veel alles ja siis Boko Harami küsimus Nigeerias äh,, lõuna pool on ka väga ohtlik. ja siis, kui me nüüd kuuleme, et äh, ISIS on ka jõudnud Liibüasse selleks, et toetada sealseid äh, õudsaid Al-Sharashia äh, rühmituse liikmeid. nii et tegemist on täieliku õudusunenäoga ja ma tahan teada, et kas teie usute, et teie eluajal võib Sahelil tulla mingeid muid rünnakuid kui välja see, mis tuleneb USA poolelt. proua Lohpiller, palun järgmisena. aitäh härra esimees, aitäh härra Mandove selle väga huvitava sissejuhatuse eest. ma tahaksin välja tuua ühe küsimuse. küsiti siin juba inimkaubanduse kohta, räägiti ka relva ja narkootikumidega kauplemisest. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Euroopa Liit soovib üle vaadata äh, kogu selle inimõigus, inimestega kauplemise strateegia ja kui te nüüd vaatate Saheli piirkonda, siis mind huvitaks, kas teil on ettepanekuid, mida võiks teha teistmoodi, mida võiks võib-olla paremini teha? aitäh! Mr Carver, please. härra Carver, palun. aitäh, härra esimees, lihtsalt äh, üks küsimus, et äh, see, mis Liibüa rannikul mu-, toimub, kogu see tragöödia ja äh, ka Vahemerel surevad äh, immigrandid, miks teie teeksite siin nüüd praegusel hetkel ettepaneku, et äh, avalikkus peaks äh, keskenduma äh, ainult Vahemerele, kui ka Sahara kõrbes väga paljud Äh, surevad, nii et äkki me peaksime vaatama ka äh, neid, kes surevad tõesti teispool kõrbe. eriti kui mõtleme viimaste rünnakute peale. nii et mida me saaksime ära teha selleks, et äh, inimesed ei hakkaks Saharat läbima, et nad ei võtaks seda õudset rännakut üldse mitte ette. aitäh, järgmisena härra Bosch, palun Um, um, aitäh, te mainisite viit väljakutset, mis on meil Saheli piirkonnaga, ma tooksin teile veel kuuenda välja. kui me räägime neid probleeme, mis on Saheli piirkonnas ja kliimamuutused eelkõige tulevad seal pähe ja siis see on tõesti väga palju seotud ka teiste probleemidega nagu migratsioon, toiduohutus, toitude tarnekindlus ja nii edasi kaheksakümnendatest aastatest on tõesti olukord seal väga palju halvenenud, aga ma leian, et äh, me ei peaks äh, tingimusi panema tuleviku lahenduste leidmisel, eriti kui me mõtleme kliimamuutuste peale. kui me mõtleme teadusuuringute peale, selle peale, kuidas kliimamuutused on toimunud ja kuidas nad sealset piirkonda äh, mõjutavad, siis tõesti, see on täiesti õudne seal on tõesti probleemiks see, et inimesed põgenevad keskkonnamuutuste pärast ja kuidas Euroopa Liit kavatseb siin midagi ette võtta? härra Barnio, palun järgmisena. härra esimees, härra eriesindaja Te käsitlesite siin natukene ühte teemat, Boko Harami, ja mina oleksin tahtnud selle juurde tagasi tulla tegemist on väga suure mureallikuga, see on muutumas aina suuremaks probleemiks Nigeerias, aga ka mujal ja sii-, sellega on seotud ka Kesk-Aafrika ja Nigeeria ametiasutused. Boko Haram on, ridades on umbes tuhat võitlejat praegusel hetkel ning alles hiljuti Boko Harami liider on teinud liidu sõlminud liidu Daeshiga, ISISega ning ähm, need rünnakud, mis äh, praegu toimuvad juba mitu kuud, mitmetes riikides, Tšaadis, naaberriikides, seal tegutseb äh, Boko Haram, selline sõjaline rünnak Äh, on justkui äh, praegu neile edu toonud Boko Haramile, nad on olnud edukad oma rünnakutes ning aina rohkem võitlejaid äh, saavad ka rahalist toetust Daeshilt. ning seega ma leian, et on väga oluline, et me vaataksime need rahastusallikad üle Iraagis, mis lähevad Daeshile sest äh, need äh, rahastussummad äh, muutuvad aina suuremaks ning Iraagi ametiasutused on ka siia kaasatud ning ma tahaksin selle kohta rohkem infot saada. milline on seos Iraagi riigi ja Daeshi rahastamise vahel ja ma tahaksin, et te ka rohkem räägiksite sellest seosest, mis on Daeshil Boko Harami äh, sõjaväe rühmitustega Nigeerias, aitäh! aitäh! palun! Merci beaucoup. Euh, je... aitäh, ma ei ole võib-olla võimeline vastama kõikidele küsimustele nii hästi, nagu te tahaksite, sellepärast et äh, mõned ei kuulu, küsimused ei, ei kuulu minu pädevusvaldkonda, vastan kõigepealt viimasele küsimusele ning äh, mina ei tegele Boko Haramiga. Need äh, probleemid äh, tulevad, tekivad küll esile koosolekute ajal, aga härra Kershov on palju pädevam mees kui mina, andmaks teile head vastused kõikidele nendele küsimustele. ma leian, et väga paljud isikud on äh, hämmingus äh, sellest äh, ratsionaalsusest ja, ja sellest nende tegevusest, mis, millega, mida viib läbi Boko Haram. Nigeerias on uus president ja ta üritab ka seda küsimust lahendada uute strateegiate kaudu ning ähm, sellise mitme poolse tegevuse kaudu, Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu äh, ühistegevuse kaudu on võimalik nendega tege-, tegutseda. Saheli terrorismikud äh, rühmitused on äh, palju liikumad, kui arvatakse nende vastu on üsna raske võidelda, sellepärast et äh, nad on väga, ka väga killustunud äh, ja hajali. ja ma tahaksin äh, käsitleda nüüd kõiki neid küsimusi. Ehm, vastab tõele, et Äh, Aafrika vastutavad isikud on äh, ise tegelikult vähe teadlikud antud küsimusest ning äh, väga raske on nendega paika panna jätkusuutlikke meetodeid küsimuse lahendamiseks. meil on olnud ka konkreetne programm Senegali presidendiga paar aastat tagasi ja meil oli mõningaid tegevusi, mis me paika panemine, aga me ei jõudnud sellise regulaarse süstemaatilise poliitika väljaehitamiseni Lääne-Aafrika riikide jaoks on see üks teema teiste hulgas ning väga raske on neid kaasata ja et selleks, et käsitleda kõiki neid dramaatilisi äh, sündmusi, mis on viimasel ajal olnud, võib minna ka kaugemale ja peab ütle- ja siis võib ütelda, et me üritame küll vastuseid leida, me oleme siin näinud ka Tšaadi puhul öö, kõike seda, mis seal toimunud on ja milline on kontekst. me ei ole väga lihtne nende, neid küsimusi käsitleda, me oleme praegu protsessi alguses alles ning äh, selle aasta alguses saab kakskümmend aastat möödas, äh, kus see liit on moodustatud ning praegu Aafrika riigid üritavad äh, Saheli osas foorumit luua kui see õnnestuks, siis oleks minu arvates see väga hea moodus, kuidas antud küsimust käsitleda ja niimoodi on võimalik kogu seda protsessi käsitleda terviklikumalt. Saheli puhul peaks meil olema selline strateegia, mis äh, kaasaks ka äh, Sahara ning äh, Sahara põhjapoolse, põhja pool asuvad ja lõuna poolsed asuvad riigid peaksid koostööd tegema, sellepärast et niimoodi saaks lahendada küsimusi, mis on tegelikult kõikide jaoks ühised. paar aastat tagasi loodi Saheli ja Sahara vaatluskeskus, äh, see töötas ka teaduslikel alustel üritati lahendada veega seotud küsimusi, põllumajanduslikke küsimusi, kuidas kasutada ära seda, neid rikkalikke maavarasid, mis selles piirkonnas on, kuidas saada kasu sellest, mis nendes piirkondades äh, sellest, mis seal piirkonnas on ning kuidas neid küsimusi ühiselt käsitleda. siin oli ka väga palju küsimusi, mis äh, puudutasid inimkaubandust ning sisserände küsimusi, Sahara ületamine ei ole tegelikult see asi, millest me väga palju teame, äh, sest äh, me teame, et draamad ju toimuvad, millest me teame, toimuvad hiljem, aga kindlasti Äh, on ka palju äh, raskemaid olukordasid siis enne Vahemereni jõudmist äh, ning minu arvates me peaksime piirkonna riikidega aina rohkem koostööd tegema, see oleks lahendus. me peaksime nad kaasama, meiega koostööd tegema, et nad mõistaksid, mis tegelikkuses toimub. raskus on selles, et Sahel on Äh, üks väike ahel selles suures äh, ketis. Rabati äh, protsess, mis kaasab Aafrika, Lääne, Põhja-Aafrika ja Lääne-Aafrika riike, see võib olla selliseks heaks ahelaks, väikeseks ahelaks lüliks, millega jõuda parema koostööni. ning mõistagi me tahaksime teha koostööd ka äh, ennetustöö osas selleks, et äh, piirkonna julgeolekut suurendada, me oleme üritanud seda juba mitu aastat teha. me üritame kontrollida lennujaamasid, äh, kontrollitakse dokumente koostöös, mis on süstemaatiline ning äh, tegelikkuses äh, me jõuame väga kiiresti noorte tööhõive küsimuseni, see on väga oluline küsimus, seda tuleb äh, põhjani, põhjalikult käsitleda, on teabekampaaniaid, mis on ette võetud, need on andnud natukene tulemusi, niimoodi on võimalik meil ka mõista, kust tulevad need probleemid, mis viivad lõpuks rändeni Euroopa Liitu ning ähm, need kontrollid, mis peaksid vaatama konkreetseid piirkondlikke probleeme, on viinud äh, tulemusteni Senegali ja Mauritaania piraatidega seotud küsimused. me oleme oma operatsioonide kaudu seda valdkonda suutnud äh, kontrollida, meil on partnerlus, te teate, et piirkonnas on demograafiline olukord äh, üsna katastroofiline Ehm, siis hariduse, koolituse ja töökohtade eh, vahel on väga kehv eh, seos. <clears throat> ning ehm, tegemist on ehm, ühe osaga rahvastikust, kes liiguvad siis eh, Põhja-Aafrikas, kümme protsenti tuleb Lääne-Aafrikast. seega minu arvates on vaja teha tööd et selleks, et eh, leida moodused, kuidas noortele anda tööd koha peal ning eh, peab ka tagama seda, et kes tahavad eh, õppida, saavad seda ka teha, et neil on mentorid, kes neid saadavad nende haridusteel. meil on ka Aafrikas info öö, keskus loodud äh, Mali äh, rahvastiku hulgas on see äh, olnud üsna edukas, see on pikk protsess, millega edasi minna, me peame riikide kaupas dialoogi edasi pidama nende riikidega. Lääne-Aafrikas tuleb vastu võtta konkreetset poliitikat ning äh, samuti meil peab olema regulaarne dialoog äh, äh, Kongo ja Euroopa Liidu vahel. me oleme loonud Euroopa Liidu töörühma, kus tegeletakse Saheli piirkonnaga ning samuti ka Sahara aluse või Aafrikaga ning oleme üritanud siis hinnata neid riske, mis seal piirkonnas on, aga see on suur töö mitmed riigid on üritanud leida mooduseid, kuidas eduni jõuda, aga tee on väga pikk ning siin on tööd veel palju vaja ära teha, kuidas kontrollida Sahara piirkonda, see on äärmiselt oluline. lähtepiirkond tuleb ähm, äh, see peab olema kontrolli all, see julgeolek seal peab olema korras, me oleme võtnud vastu äh, konkreetseid meetmeid, aga need meetmed on siiski olnud üsna piiratud Euro-, eh, ÜRO äh, vastavate asutustega tuleks samuti koostööd teha selleks, et äh, humanitaarabi anda, selleks, et hõlbustada riikide äh, tagasi, kodanike tagasipöördumist. mis puudutab Saheli strateegilist strateegiat ja Lääne-Aafrikat, siis tegemist on väga olulise küsimusega. meil peab olema laiem pilt kogu olukorras, terrorism, inimkaubandus äh, on äh, väga laialt levinud äh, ning me peame seda kõikehõlmavat probleemi ka kõikehõlmavalt käsitlema. me, kui me nüüd Põhja ja Lääne Aafrikas ühiselt tegutseme ja samal ajal, siis on võimalik ka tulemusteni jõuda. me peame vaatama need rändemarsruudid üle ning äh, praegu äh, me näeme, et meil on äh, vaja tegutseda Alžeeria, Maroko, tegemist on strateegilise küsimusega kogu kontekstis. see koostöö või selline Äh, Lääne- ja Põhja-Aafrika äh, arenguabi toetamine näitab meile seda, et äh, Maroko ja Alžeeria vahelised pinged võiksid ohustada koostööd. Lääne-Aafrika küsimus, kas siin on vaja Euroopa Liidu sekkumist? mõned leiavad, et jah, me teame, et siin on väga palju lahknevaid arvamusi aga me peame tegema ühiseid jõupingitusi Euroopa Liidus ja tegema koostööd ÜRO-ga selleks, et avaldada äh, survet äh, piirkonna osalejatele ja see olukord on juba väga üsna kaua kestnud. võib-olla oleks hea võimalus praegu asju muuta ja muuta kestvalt äh, Põhja-Maali ja Lääne Saha-, Lääne-Aafrika küsimused on äärmiselt olulised. marokolased kindlasti ütlevad, et Alžeeria lääneosas on äh, väga palju ohumärke ja, ja äh, vastupidi, öeldakse samuti täpselt sedasama. Liibüa ja Boko Haram ei ole minu pädevusvaldkond, nii et mul ei ole konkreetset informatsiooni selle kohta ning äh, Bernardino Leon on teinud ka väga palju jõupingutusi, mis puudutab majanduskasvu, siis äh, peab ütlema, et rahvusvaheline kogukond on juba mitmeid aastaid tegutsenud ja on toetanud sellist äh, tugevust või vastupidavust selleks, et vältida pikaajalisi probleeme, selleks, et lahendada need küsimused jätkusuutlikult, et välditaks humanitaarkriisi või äh, toiduainete nappust, äh, üritatakse ära kasutada kohalikke ressursse, arendada põllumajandust äh, ja vaadata ka, milline on rahvastiku koha, konkreetne olukord, kuidas on, oleks võimalik neid igapäevaselt aidata, selleks neil oleks piisavalt ressursse olemas. ning ähm, siin on üks äh, küsimus, mida ei ole väga palju minu arv-, mida ei ole väga palju käsitletud. Ähm, infrastruktuuride küsimus, energia, äh, julgeolek äh, ning ähm, selles valdkonnas võib siin näha väga suurt potentsiaali töökohtade kasvuks, samuti oleks võimalik erasektorit arendada, väikesed ettevõtjad saaksid siin rohkem tegutseda, ettevõtjad võiksid no üldisemalt ähm, areneda Aafrikas on äh, tärkavaid äh, ettevõtjaid, äh, kes praegu näevad väga palju tõkkeid enda ees, bürokraatia, korruptsioon ja nii edasi. me peaksime neid toetama. Euroopa riigid, kes on aktiivsemad, on kolm riiki, kes annavad kõige rohkem raha, Holland, Taani ja Rootsi väga paljud Euroopa Liidu riigid äh, osalevad erinevates projektides, mul seda nimekirja ei ole, aga neid on päris palju, kes siis ühel või teisel moel oma abi annavad. see on võimalus ka nendele riikidele, kes ei ole kohapeal aktiivsed, nagu näiteks Poola või Tšehhi äh, Vabariik või Rumeenia, äh, oma panust anda need on riigid, kellega mul on olnud otsekontaktid, kes on tulnud minu juurde, kes on tahtnud äh, minuga äh, nendest teemadest rääkida, samuti ka Balti riigid, nad on näinud, et siin on väljakutseid äh, Saheli piirkonnas, mille puhul neil oleks vaja tegutseda. nii et kümmekond liikmesriiki on juba traditsiooniliselt aktiivsed antud tegevuses Hispaania, Portugal ja, ja teised Äh, Belgia, Luksemburg, Lääne-Euroopa riigid, nii et meil on äh, väga palju Euroopa Liidu liikmesriike, kes tahaksid aina aktiivsemad seal kohapeal olla, kes tahavad geopoliitiliselt, äh, geopoliitilist sidusust tagada ja on mõned, kes soovivad oma panust suurendada. juhtimise küsimus see on Euroopa Liidus üks äh, olulisemaid tegevusi ja siia on kaasatud väga palju küsimusi. viimastel aastatel on üks suurimaid küsimusi olnud detsentraliseerimine ja kontsentratsioon, et viia kõik rahvale lähemale kohalikul tasandil, et äh, avalikud teenused äh, oleksid kõigile kättesaadavad, Prantsusmaa on seda teinud ja minu arvates on see väga palju muutun-, muutnud ning see on lähendanud äh, avalikku haldust äh, ka rahvastikuga. õigusriigi küsimustega, küsimused on endiselt väga teravad, äh, korruptsiooni küsimus on esikohal selles piirkonnas, kuigi siin on olnud ähm, edusamme, aga samas väga suur äh, osa rahvastikust kannatab õigusriigi põhimõtete puudumise tõttu. kaitseminister, siseminister on suutnud edusamme saavutada, aga väga paljud Aafrika riigid ei ole veel leidnud tasakaalu, konsensust ja ei ole suutnud tagada suhet või konkreetsemat sidet oma rahvastikuga tegemist on kodakondsuse või, ko või rahvuse küsimusega, sest vaatamata kõigele, mis siiamaani on tehtud, e-, ei ole edusammud veel nii suured olnud, näiteks lapsed ühes konkreetses riigis peavad teadma ka oma riigi kohta rohkemat, siin on ka haridussektor äärmiselt oluline. ning viiskümmend protsenti Euroopa Liidu tegevustest äh, äh, ÜRO egiidi all keskenduvad juhtimisküsimustega. Mm, poliitilises mõttes on see väga tundlik küsimus ning äh, tegelikult me ei tea täpselt, kuidas tegutseda. me oleme ka eelarveabi kaudu üritanud sekkuda mis puudutab kriteeriumeid, siis niimoodi me üritame toetada, nende kriteeriumite kaudu üritame toetada õigusriigi põhimõtteid selleks, et peetaks kinni ühiselu reeglitest, legaalsusest, selleks, et viidaks läbi reforme aga õigusriigi äh, küsimused on äh, võib-olla need, mis vajavad rohkemat aega, sest siin on ka kultuurne, kultuuriline taust ja rahvastiku ähm, teadmised, mis napivad antud teemas. on teatud valdkondi, mille puhul me ei tegutse veel piisavalt, mõned liikmesriigid on aktiivsemad kui teised politsei koostöö näiteks on üks nendest valdkondadest, on ka EUCAP-i operatsioonid. me oleme väga ettevaatlikult sisenenud nendesse riikidesse, oleme üritanud äh, siis äh, need operatsioonid seal ähm, niimoodi korraldada ning äh, meil on mõistlikum siis selleks, et inimkaubandusega, selleks, et ähm, inimkaubandusega võidelda, on mõistlikum teha eeltööd juba kohapeal ja katkestada see kett eelnevalt juba. me peame võitlema kohapeal uimastikaubandusega, see ei ole kindlasti väga lihtne, aga ma näen, et äh, siin on soov äh, edasi minna kolm äh, miljonit on eraldatud kahe tuhande kahekümnenda aastani juba, et edusamme saavutada nii palju siis minu poolt äh, praegu vastamaks nendele küsimustele, mis äh, tekitasid väga suurt huvi. aitäh! aitäh selle arvamuste vahetuse eest. palju edu! Merci beaucoup. So, uh, colleagues, let's proceed and uh, we go now to the exchange of views. kallid kolleegid, jätkame. meil on järgmine päevakorrapunkt, arvamuste vahetus kellegagi, kes on juba mitmeid kordi meie komisjoni ees olnud ja ka julgeoleku allkomisjoni ees äh,. Gilles de Kerhove, kes on Euroopa Liidu koordinaator ja me räägime äh, Ehm, terrorismivastase võitluse olukorrast ja hetkeseisust. tegemist on küsimusega, mis on väga tähtis. meil on vaja teha koostööd, kui me tõesti soovime seda probleemi saada kontrolli alla. Teil on sõna, palun. aitäh ja mul on väga hea meel jällegi teie ees olla. üritan teha hästi lühidalt selleks, et me saaksime tõesti arvamusi vahetada ja sellepärast annan teile ülevaate hetkeseisu kohta, mis on praegusel hetkel ära teinud riigipead ja valitsusjuhid pärast Pariisi rünnakuid. me räägime siin vastusest nii-öelda nõrkadest meetmetest, mis ei ole aga nõrgad, vaid pigem suurte eesmärkidega ja ka välismõõtmest nüüd esimene valdkond, see on see, millega tegelevad äh, Luksemburgis siseministrid äh,, räägitakse internetist äh,, piirivalvest äh,, selleks, et äh, leida välisvõitlejaid, arv, informatsioonivahetustest, relva äh, kauplemisest ja kohtusüsteemi vastusest. mina leian, et me peame nende erinevate valdkondadega tegelema, mis riigipead ja valitsusjuhid paika panid. selle aasta lõpuks komisjon loob foorumi selleks, et rääkida kõikidest aspektidest, internetiseirest, sellest, kuidas seadusevastast sisu maha võtta internetist ja komisjon esimesest juulist loob ka internetiüksuse selleks, et äh, sildistada selgelt äh, illegaalset sisu ja välja tuleb töötada ka vastumeetmed ja peale selle tuleb meil hakata välja mõtlema ka selle peale, kuidas äh, nii-öelda internetiettevõtete registreerimist alustada. meil tuleb äh, ühised riskitegurid paika panna selleks, et Euroopa Liidu välispiiridel piirivalvet äh, kontrolliksid Euroopa Liidu kodanikke täpselt samamoodi nagu ka teisi kodanikke. praegusel hetkel seadusandlus ei luba Euroopa Liidu kodanikke süstemaatiliselt kontrollida, kui nad ületavad Euroopa Liidu välispiiri, ükskõik kas siit äh, lahkudes või siia sisse tulles, aga seda on vaja teht-, teha siiski koordineeritamalt ja süsteemsemalt veel üks asi, mis on väga tähtis, on kahtlaste reisijate identifitseerimine, olen seda juba mitmeid kordi Euroopa Parlamendis ka maininud, te teate väga hästi, et meil tuleb broneeringuinfo küsimustes edasi minna selleks, et politsei teatud olukordades ja teatud kaitseklauslitega saaks siiski juurdepääsu broneeringuinfole. sest nagu ma olen juba mitmeid kordi öelnud, Euroopa Liidu luureteenistused on võimelised äh, seitsekümmend, kaheksakümmend protsenti islami võitlejatest äh, identifitseerima, aga on siiski umbes kakskümmend, kolmkümmend protsenti nendest, kes nii-öelda sõelast läbi lähevad ja tähtis on ka nemad äh, leida ja tõesti väga tähtis on sellepärast kasutada broneeringu infot. kolmandaks, info jagamine, kuidas tagada seda, et politsei ja riikide luureteenistused jagaksid rohkem infot Europoli, Eurojusti ja Frontexiga kuidas Schengeni informatsioonisüsteemi paremini kasutada, kuidas Interpoli erinevaid kommunikatsioonikanaleid kasutada, see on küsimus, mille kallal me praegusel hetkel palehigis tegeleme. siis julgeoleku strateegia raames töötame me välja õigusloomelist ettepanekut äh, selleks, et ka relvakaubanduse vastu võidelda ja kiire keerimine. siin jällegi komisjon on panustanud Euroopa Liidu õigusloomele selleks, et äh, leida neid inimesi, kes lähevad välismaale selleks, et seal ennast islamivõitlejaks äh, koolitada lasta ja tõesti tähtis on, et meil oleks üks ühine meede ja äh, oma resolutsioonis kaks tuhat ükssada seitsekümmend kaheksa ÜRO Julgeolekunõukoguga seda toonitab. meil on vaja ka koguda andmeid selleks, et teada saada, kas keegi on terrorismiorganisatsiooniga koostööd teinud. Need inimesed jätavad elektroonilisi jälge, jälgi oma tegevuse kohta ja meil peab olema võimalus neid kohtutes kasutada. selleks on meil vaja erimeetmeid, eriti USA sõprade jaoks, sellepärast et internetisõbrad on tihti USA ettevõtted ja Euroopa kohtunikud ja politsei teevad taotlusi selleks, et saada andmeid IP informatsiooni kohta. see oli see esimene valdkond siis teine asi, mis on väga tähtis ka väliskomisjoni jaoks, need nii-öelda äh, pehmed meetmed, kuidas äh, ennetada äärmuslikustumist, äh, terrorismirünnakuid, kuidas ühiskonda muuta kaasamaks, kuidas äh, võidelda antisemitismi ja islamofoobia vastu, see on see küsimus, millesse on komisjon kaasatud äh, Äh, asepresident Timmermans esimesel ja teisel oktoobril korraldab suure konverentsi just äh, arutamaks neid küsimusi, räägime islamofoobiast ja antisemitismist. Äh, me oleme kaasanud erinevaid volinikke selleks, et mõelda erinevate rahastamisprogrammide peale, nad peaksid puudutama just sporti, noori, kultuuri, haridust praegusel hetkel komisjon äärmusluse võrgustiku kuulutamas üheks kõige tähtsamaks valdkonnaks, sest mida rohkem me toet-, sest meil on vaja rohkem toetada ennetustööd. tähtis on, et me oleksime ise väga hästi organiseeritud ja saaksime saata eksperte tööle erinevatesse võrgustikesse see äärmuslikkuse võrgustikuga koostöö aitab meid väga palju. alustasime koostööd Jordaaniaga, Marokoga ja ka Tuneesiaga. kui nad paluvad abi meilt, kui nad paluvad, et me töötaksime välja strateegia ennetamiseks, siis on tähtis, et me oleksime seda võimelised ka tegema. nüüd nii-öelda pehmete meetmetega reageerimine see on tähtis just äh, Vahemere riikide jaoks. see, kuidas me tegelema nende inimestega, kes on Süürias ja Iraagis võidelnud. tegemist on suure probleemiga. väga raske on neid kohtu ette tuua, sest meil ei ole tõendeid ja me ei saa neid jälgida öö, äh, iga päev ja kogu aeg ja minu soovitus siseministritele oleks, et meil on vaja välja töötada selline vastupidav rehabiliteerimisprogramm, meil tuleb äh, suunata selles suunas, et nad äärmuslikest mõtetest lahti ütleks. mõned riigid on seda juba teinud äh, Äh, Inglismaal, Saksamaal ja Taanis on neid programme, aga meil on vaja mingit sellist suuremat ja vastupidavamat äh, meedet. ja komisjon töötab selle kallal ja jällegi sügisel toimub meil konverents selleks, et äh, vahetada parimaid kogemusi ja mõelda selle peale, kuidas nendes küsimustes edasi minna. ja nüüd kolmas valdkond, see on just teie komisjoni pädevuses, nimelt välismõõde Te võib-olla mäletate, et üheksandal veebruaril välisasjade nõukogu võttis vastu väga suurte eesmärkidega järeldused ja see tõi endaga kaasa Euroopa Liidu suurema kaasatuse just äh, lähinaabruses Marokost Türgini, kaasa arvatud Balkani riigid äh, ja see puudutas just julgeolekut ja terrorismivastast võitlust ja kui me vaatame neid järeldusi, siis tõesti eesmärgid on suured äh, nii välisteenistuse kui ka komisjoni jaoks. me oleme alustanud nüüd selle strateegia rakendamisega ja ma räägiksin nüüd kaheksast-üheksast mõttest, mis on nendes järeldustes kirjas. esiteks tuleb välja töötada Äh, korralik julgeoleku ja terrorismivastase võitluse dialoog, millel oleksid kindlad eesmärgid. me ei soovi dialoogi mitte ainult nende riikide välisministritega dialoogi, vaid me tahame rääkida ka nende inimestega, kes võitlevad terrorismi vastu. mõtlen siin korrakaitseorganeid, luureteenistusi, kohtuvõime. see nõuab meie poolt ka seda, et me tooksime kõik erinevad Euroopa Liidu ametivõimud kokku, Europoli, Eurojusti, Frontexi, äh, minu enda komisjoni ja ka kolleegid välisteenistusest. meil on siin olnud eriarvamusi, küll mitte sisulisi, äh, Marokoga just äh, Tuneesiaga on ka koostööd edasi lükatud, sest tegemist on riigiga, mille puhul meil toimusid väga kõrgetasemelised visiidid. ma käisin Tuneesias siis, kui kõrge esindaja Mogherini kohtus peaministriga, kes käis Brüsselis Tuneesia peaministriga me panime paika terve rea ettepanekuid selleks, et võidelda nende suurte probleemidega, mis meie ees seisavad just terrorismivastases võitluses. Liibanoni, Türgi ja loodetavasti ka Marokoga õnnestub meil sarnane kokku, koostöö äh, ellu viia siis ja järgmisel aastal järgnevad, järgmised riigid. me üritavad tõesti nende riikide erinevad ametivõimud kaasata, alustades valitsusest meil Liibanonis olid kõik osapooled kaasatud, tegemist oli väga huvitava kogemusega, liikmesriigid olid kohal, politseiametnikud, prokurörid ja see ka oli meil võimalik selgelt paika panna see, millistes valdkondades me saame äh, Äh, Liibanoni aidata, me soovime neid riike aidata selleks, et nad saaksid äh, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni kaks tuhat ükssada seitsekümmend kaheksa rakendada ja tööd alustasime siis Liibanonis äh, ning pärast suvepuhkust tahame siis Jordaania, Maroko, Liibüaga ja Tuneesiaga veel selle aasta lõpus tegeleda. see on siis nii-öelda terrorismivastane tegevuskava, mida me rakendame. Te võite nüüd küsida, et miks meil on selline erimenetlus, kui me oleme nii palju rääkinud nendest küsimustest juba partnerluslepingu raames. aga me leiame, et kuna tegemist on väga suure ohuga on tähtis, et meil oleks üks dokument, kus on kirjas, mida me soovime üheskoos teha neljas meede, see on küsimus, ähm, mille osas ähm, Federica Mogherini juunikuus nõukogu ees aru annab, nimelt et meil oleks julgeolekuatašee, nii nagu see on Prantsusmaal olemas, me tahame need sisse viia kaheksasse, äh, kaheksas riigis, need inimesed on välja valutud ja alustavad suvekuudel oma tööd. see on tähtis selleks, et äh, et meil oleks äh, kas luureteenistuse või korrakaitseorganite taustaga inimesed esindustes, et oleks inimesed, kes äh, töötaksid välja siis suhted äh, koha peal. sellele valdkonnale spetsialiseerunud inimesed aitavad meil ka välja töötada tõhusamat reageerimisvõimekust. nüüd viies meede, kuidas neid riike aidata koos välisteenistuse kolleegidega oleme viimastel nädalatel olnud aktiivsed, teinud visiite nendesse riikidesse ja otsinud abistamisvõimalusi. oleme kasutanud stabiliseerimismehhanismi võimalusi, meil on mitu erinevat projekti kavas, üks puudutab Jordaaniat. saan aru, et Jordaania delegatsioon on ka kohal, tegemist on kümne miljoni äh, lise projektiga selleks, et äh, oleks võimalik seda strateegiat siis ellu viia. siis Liibanon, seal on ette nähtud kaks koma viis miljonit selleks, et pingeid vähendada, sest seal on väga palju põgenikku, üks kolmest elanikust ei ole mitte liibanonlane, vaid tuleb hoopis Süüriast, teeme koostööd kohalike omavalitsustega ja me üritame ka Iraagi julgeolekuameti nõunikuga koostööd teha selleks, et ka nemad töötaksid välja ennetavaid strateegiaid, ette nähtud kolm koma viis äh, miljonit selleks. meil on ka eriprogramm, mis on siip oli ka paika pandud, see on politsei koolitusagentuur vanemametnikega Meenast ja Balkani riikidest oleme teinud koostööd. Need äh, politseiametnikud on tulnud Euroopa Liitu, saanud siin koolituse, treeninud koos äh, Euroopa Liidu politseinikega see oli siis viies äh, mõte, kuues mõte, äh, mille puhul me oleme väga palju edusamme teinud, eriti just äh, kommunikatsioonitöös. tuleb tunnistada, et me ei ole veel eesmärki saavutanud ja meil on väga palju veel vaja ära teha selleks, et meie kommunikatsioonitöö oleks strateegilisem. see, kuidas Euroopa Liit ülejäänud maailmale oma poliitikat esitleb, selles osas on vaja ka väga palju ära teha. kõrge esindaja on välisteenistuse sees loonud kommunikatsiooni rakkerühma ja minu kolleegid ja mina osaleme seal, me teeme seal tõesti ajurünnakuid selleks, et oma tööd paremini koordineerida, oleme mõelnud siin sotsiaalvõrgustike peale. see oleks esimeseks sammuks, siis me ei ole veel tulemusi saavutanud, aga tegemist on sammuga õiges suunas siis veel üks asi on väga tähtis aidata äh, Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riike. ja te võib-olla teate, et äh, me paar kuud tagasi kutsusime kokku ekspertide rühma, mis annab nõu erinevatele riikidele selleks, et nad saaksid välja töötada äh, oma strateegiad. kaksteist liikmesriiki kahekümne kaheksast on viimase viie-kuue jooksul äh, vastu võtnud ekspertide rühma, küsinud arvamust selle kohta, kuidas tööd paremini organiseerida. ja see on väga tähtis, eriti kui me mõtleme selle peale, äh, kui tõhus on ISISe kommunikatsioonitöö, siis meie peame saama sama heaks või võib-olla isegi paremaks internet, sotsiaalvõrgustikud on väga tähtsad. viimased uuringud näitavad, et ISISel on üle neljakümne viie tuhande Twitteri konto, mis on täiesti uskumatu, nii et me tõesti peaksime ka välja töötama nii-öelda oma narratiivid see küsimus ei puuduta mitte ainult valitsusi, isegi kui valitsused mängivad siin oma rolli, aga me peame aitama kodanikuühiskonda, mille hääl on palju usaldusväärsem, äh, kui me soovime nii-öelda oma narratiivi välja tuua, konkureerimaks ISISega. nii et tõesti tähtis on, et meil oleksid need eksperdid, kes saavad minna Balkani ja Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riikidesse ja tegelikult seda abi on nad meilt ka palunud. ISISe vastane koalitsioon, ka selline allrühm on meil olemas, nii et tõesti rahvusvaheline üldsus mõtleb selle peale, kuidas strateegilist kommunikatsiooni parandada. seitsmes mõte, samamoodi väga tähtis, kuidas me saaksime paremini kasutada seda meedet äh, mis meil on sisejulgeoleku küsimustes äh, olemas, kuidas me saaksime seda väljapool tuua, kuidas Europol ja Siipol ka äh, välismõõtme heaks saaksid äh, tegutseda. mõned liikmesriigid on kõhklevad, sest nad on öelnud, et need agentuurid loodi ju selleks, et sisejulgeoleku eest hoolitseda, neil tuli välja töötada oma võrgustikud ja ri-, liikmesriikide usaldus ära teenida. Europol loodi Maastrichti lepinguga, nii et äh, ammu juba, nii et nüüd tuleb tõesti ka välismõõtme osas aktiivseks muutuda äh,, sest tegemist on nii väljaspoolt kui ka seestpoolt tuleneva ohuga. selleks on meil vaja rohkem äh, rahalist toetust äh,, välja tuleb töötada tegevuskava, aga selleks on võimalik näiteks kontaktohvitsere saata äh, riikides saame Eurojusti kontaktohvitserid äh, sinna saati, saata. meil on ka erikoostöölepingud, äh, nii strateegilised kui ka operatiivsed. võtame ühe näite. Türgi kolleegid käivad väga tihti strateegilistel kohtumistel Eurojustis, kui me räägime näiteks PKK vastasest võitlusest Euroopas ja selle koordineerimisest, see on tähtis küsimus Türgi jaoks, nad tunnevad, et nad on osa sellest äh, rühmitusest ja nad jagavad meiega informatsiooni. me tahame seda teha ka rohkem Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riikidega, aga selleks on meil vaja rohkem vahendeid ja aega. me võime rohkem ära teha ka agentuuridega ja praeguse õigusliku raamistikuga pärast äh, üheteistkümnenda septembri terrorirünnakuid me parandasime ka äh, kokkuleppeid USA-ga, näiteks väljaandmislepingud vaatasime üle, meil olid lepingud, mis kehtisid üheksateistkümnendast sajandist juba ja selgus, et meil ei olnud ühte väljaandmislepingut, millega oleksid kaasatud kõik liikmesriigid ja me kahekümne esimesel sajandil siis selle vea parandasime väga tähtis on see, et komisjon saaks läbi rääkida kahekümne kaheksa liikmesriigi nimel nii et see on see, mida ma mainisin, on väga tähtis, et meil oleks see tippkeskus ja me kasutaksime kõikide parimate ekspertide abi. see on siis põhimõtteliselt see, mida meie üritame välja töötada. ja mõned kuud tagasi kutsusime kokku ekspertrühma, mis tegeleb äh, välisvõitlejatega. oleme kohtunud ühe korra Brüsselis, ühe korra Rabatis ja ka Iraagi kolleegid on kutsunud meid äh, kohtumisele pärast suvepuhkust Bagdaadi. see on tähtis, sest me üritame rohkem informatsiooni jagada ja me üritame välja töötada sellise laiapõhjalise koostöö siin on tõesti väga palju probleeme. meil on vaja piisavalt finantsvahendeid, kui me soovime tõesti rohkem aidata, rohkem eksperthinnangut kasutada, on meil vaja ka öö, vahendeid suurendada ISP raames, peame vaatama üle ka praegused rahastamisvõimalused teiseks on meil vaja piisavalt eksperte liikmesriikidest, see on igapäevane probleem, sest äh, ilmselgelt äh, siseministrid soovivad oma parimad eksperdid äh, siiski Euroopas hoida, sest ka nemad peavad nende probleemidega tegelema. ja ei ole väga lihtne leida inimesi, kes on valmis minema Bagdaadi kaheks kuuks. kolmandaks tuleb aru saada, et on teatud äh, riskid, millega me tegeleme, me võitleme terrorismi vastu, me tegeleme piirkondadega, mis on nii-öelda kuumad. seal on, toimub väga palju ja seal on ohtlik, nii et tõesti, sellega on probleeme. ja vahel olete te vastandatud äh, ka väga erinevate äh, huvidega, luureteenistused on vahel siiski nendes riikides võimul ja hoiavad taktikeppi ja me peame aitama neid reformeerida. meil on vaja mõelda ka kahepoolsete suhete ja mitmepoolsete suhete peale. meil on tihti mitmepoolsed raamistikud, nagu näiteks üleilmne terrorismivastane see võitlemise platvorm, mille lõi Hillary Clinton, meil on ÜRO platvorm, meil on ka Interpol, mille tööd me soovime parandada aga ka siin on meil vaja vastukaaluks äh, teistsuguseid suhteid, tihedaid suhteid ja need suhted põhinevad tihti ajaloolistel äh, suhetel, nii et äh, see oleks siis see, mida tahtsin teile esitleda ja nüüd olen valmis vastama küsimustele. aitäh, ütleb härra esimees, nüüd enne kui me alutame, alustame arutelu, tahaksin siin öelda, et meil on Jordaania kuningriigi esindajate koja liikmed kohal ja kui ma ei eksi, Sulemein Al-Zaben on esindajate koja aseesimees ja selle delegatsiooni juht on nii. Nad on siin. nii et nad kuulavad siis meie arutelu. Welcome, welcome. tere tulemast härra Tännok, kes on raportöör, välisasjade komisjoni raportöör ja koostab arvamust, mis puudutab äh, äärmusluse ennetamise tööd. nii et härra Tannak, palun aitäh, ma teen väga lühidalt, ma tervitan Žil äh, Kershovi siia meie kuulamisele, tegemist on väga äh, suure eksperdiga, kes tegeleb antud küsimusega ning äh, seda tehes on võimalik tõesti väga suureks eksperdiks saada, kui seda toimub pikaajaliselt. Te olete andnud meile hea väljavaate sellest, äh, missugused väljakutsed teie ees, missugused väljakutsed on liikmesriikides ja samuti, äh, millised on väljakutsed rahvusvahelise terrorismiga võitlemisel ning mina tahaksin põhimõtteliselt mõelda seda, et pikaajaliselt, eriti minu riigis, mida ma tunnen kõige paremini Ühendkuningriigis, on võib-olla kuskil tuhat Äh, džihadisti, kes Daeshi, ISISe poolt võitlevad Süürias ja Iraagis. me tahaksime, et meil oleksid pikaajalisemad äh, ennetusstrateegiad. Neid on üritatud Ühendkuningriigi valitsuse poolt paika panna ning teinekord tegelikult on raske teada, kes need isikud on, kuidas väga varakult neid tuvastada. Äh, noored muutuvad aina ekstremistlikumaks, aina radikaalsemaks juba varem varases äh, eas äh, ning ekstremistlikud organisatsioonid nagu näiteks ISIS äh, värbavad neid üsna hõlpsasti, nii et need programmid on üsna ajamahukad, väga palju raha on vaja, personal peab olema hea ekspertteadmistega. kõigepealt peaksime meie arvates panema, minu arvates panema paika, millised on need parimad tavad nendes riikides, kus üritatakse samasuguseid programme läbi viia ning Saksamaa on siin esiriik, esirinnas väga mitmel äh, tasandil. nii et me peame siis äh, vaatama, kas Euroopa Liidu tasandil on võimalik mingit pilootprojekti läbi viia ja korjata kokku parimad tavad ja siis äh, võtta see arvesse ka oma riikides. mul on paar küsimust teile paar nädalat tagasi me nägime ajalehtedest, et on arreteeritud Itaalias üks kahtlusalune, kes Äh, oli väidetavalt Tuneesia muuseumi terroristirünnaku taga ning äh, teatati ka, et ilmselt elas ta Itaalias äh, põgenikuna ja võib-olla tuli üle, tuli üle Vahemere ühe põgenikepaadiga. kas te teate selle kohta rohkem ja kas on mingisugune äh, risk sees, et kõikide nende põgenike hulgas, keda on väga palju, on ka neid, kes võiksid meile olla julgeolekuohuks. Itaalias on see äh, põgenikevoog väga suureks surveks ka eelarvele. Te mainisite siin Interpoli, et sealt võiks saada meie võitluses abi. kuidas te vastate nendele, kes ütlevad, et on liikmesriike, kes seda punase kaardi süsteemi kuritarvitavad ning ei aita kaasa kurjategijate vahelisele võitlusele? aitäh, proua Fotiga kes on julgeoleku ja kaitse allkomisjoni esinaine aitäh, äh, tere tulemast Euroopa Parlamenti ja mm, aitäh teile teie ettekande eest. ma tervitan teie märkuseid, mis käsitlesid neid jõupingutusi, mis on vastu võetud selleks, et propagandaga võidelda, mida kasutab Daesh, Daesh ning radikaalsed rühmitused. selleks et äh, avalikule arvamusele ligi pääseda Euroopa Liidu liikmesriikides. samuti ma tervitan koordineeritud tegevusi ning äh, seda, et eksperdid, kellel on kõrged teadmised, äh, kes tulevad välja strateegiliste teadaannetega, oleksid kaasatud. minu küsimus puudutab teie hinnangut, kuidas te hindate propagandasõja öö, öö, ähm, vahelist võitlust, võitlust, see propagandasõda, mis toimub liikmesriikides, kuidas seda avastada, kas on mõningaid instrumente, millega seda teha ja millised on meie vastutuge-, tegevused? me räägime siin koostööst kolmandate osapooltega, kolmandate riikidega. Venemaa, Türgi ja Iraan on kolm märksõna Venemaa osas pärast Medvedjevi otsust Afganistani küsimuses, Iraani puhul, kas me saame siin olla kindlad koostööle, samas kui Iraan aitab vähemusrühme, rühmetusi äh, Iraagis ja Türgi on üldse laiem küsimus. aitäh. mul on kaks märkust, kõigepealt äh, kõnelejate nimekiri on suletud ja teiseks äh, palun äh, piirduge oma sõnavõtus pooleteise minutiga, sest meil on siin väga palju isikuid, kes sõna tahavad, kell kuus tuleb siia härra Prokk, härra Plenkovitš, palun, üks minut. aitäh härra Vasku, aitäh, härra Kershov, väga hea, et te saite siia tulla välisasjade komisjoni. see näitab seda, kui oluline on teema, mida te koordineerite juba viimase kümne aasta jooksul. mind huvitab see, milline on andmevahetus Kagu-Euroopa riikidega kuussada isikut on pärit just sellest piirkonnast, kes on läinud Lähis-Idasse Bosnia ja Hertsegoviina, Bosnia, Kosovo ja nii edasi, kuidas on luureandmete vahetamisega ja kuidas sellist trendi saaks vältida, sest äh, meie resolutsioonides oleme seda maininud. proua Koomes, palun poolteist minutit. tervitan härra Kershovi. mida teie arvate andmevahetusest ja jagamisest, kas siin on mingeid edusamme liikmesriikide ja Europoli, Eurojusti äh, vahel Te ütlesite, et on, komisjonist on tulemas äh, uus äh, määrus, aga meil on olemas juba resolutsioon äh, relvakaubanduse kohta, liikmesriigid võiksid seda infot omavahel vahetada, võttes arvesse sellist ühist seisukohta, kas me jääme siin praegu toppama selle uue määruse ettevalmistamisel ja kas me seame ohtu kompromissi, mis võiks olla saavutatud, mina olen üks nendest isikutest, kes on selle vastu, et sisserändajaid seostada varjupaigaotsijaid Vahemerel ja ka mujal seostada terroristidega, nagu mõned on üritanud teha, sellega on üritatud äh, hirmutada avalikku arvamust, aga olukord Liibüas on praegu terroristide pärus, äh, Liibüa muutumas terroristide pärusmaaks ja mida te kavatsete selles osas äh, teha, sest nende eesmärgiks ei ole mitte Liibüa, vaid Euroopa. mida te kavatsete ette võtta? ja lõpetuseks, kuidas liikmesriigid saaksid OSCE muuta, tegutsedes Iraagis, võitlemaks ISISe ja Daeshi, Daeshi vastu ja koordineerimine, mis meil on olemas äh, Türgiga, kas seda on võimalik ära kasutada ja Saudi Araabia ja Katari puhul võiks sedasama teha äkki? härra Tõmmesmäker, palun üks, poolteist minutit. aitäh, härra esimees. tere tulemast, härra De Kerhove. mul on kaks lühikest küsimust. pärast äh, Pariisi terrorirünnakuid oli Prantsusmaal mitmeid äh, politsei Äh, operatsioone ka Saksamaal ja sealt leiti väga palju tšetšeene, kellel on Vene pass ja ka tegelikult äh, Belgias Verveeris äh, politseirünnakus ellu jäänud tšetšeen oli Vene passiga. me teame, et tšetšeeni ja venemeelsed inimesed mängivad väga suurt rolli ka Ukrainas ja et seal on üha rohkem probleeme terrorismiga. kas äh, me peaks nüüd ka Ukraina ametivõime kaasama rahvusvahelisse koostöösse võitlemaks terrorismi vastu. teiseks, kahekümne teisel aprillil Bahreinis äh, äh, äh Golfi lahe koostöönõukogus toimus äh, töötubakus räägiti võitlusest Daeshi rahastamise vastu. kas te teate, mida seal arutati ja kas arvestati seal ka Euroopa murega, eriti mis puudutab Katari ja Saudi Araabia kaasatust Daeshi rahastamisse? ja kas Golfi lahe koostöönõukogu liikmed tegid ka mingeid lubadusi? aitäh. aitäh, härra Koosu, palun. aitäh ma tahaksin eriesindajalt meeleldi küsida reisiinfo, et reisi broneerimisinfo kohta me ei, peame ju selle kõigega arvestama, me peame ju seda kõike teadma, sest pärast kohutavat katastroofi Charlie Hebdo'ga ei saa me lihtsalt enam niisama pealt vaadata, me peame midagi tegutsema, peame tegutsema nende vastu, kes panevad tööle nii hõledaid tegusid kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aprillis võeti vastu selles kõrges kojas otsus eh, inimõiguste ja vabaduste kohta, aga praegu eh, me räägime massiivsest spioneerimisest, millega tegeleda NSA raames, Ameerika Ühendriigid on käivitanud käivitasid terve rida programme ja, ja sulgesid need seejärel, aga siiamaani need Euroopa Liidus tundub mulle endiselt veel kestavad. mida me saaksime teha Euroopa Liides selleks, et teha selleks, et vältida Charlie Hebdo kohtumis, kordumist? millised garantiid on meil kui Euroopa äh, kodanikel, et äh, meie andmed, meie broneerimisinfo andmed ei äh, muutuks relvaks meie vastu? Danke, Herr Vorsitzender, und auch vielen Dank, Herr aitäh, härra eriesindaja, teie väga huvitava ettekande eest. mul on teile mõningad küsimused, mis puudutavad terrorismivastases võitluses droonide kasutamist. esimest korda aprillis öö, eh, otsustas ÜRO, et öö, eh, relvastatud droonidega saab hävitada äh, ka tsiviilisikuid, muuhulgas Giovanni Le Porto langes selle ohvriks. ja nüüd ma tahaksin teada, milline on teie seisukoht selles osas, mida teie äh, meelest tuleks teha või tohiks teha relvastatud droonidega, kas see on teie arvates lubatud? me võtsime Euroopa Liidus vastu äh, resoluutse resolutsiooni, äh, rõhutades, et on vaja sel-, määratleda õiguslik raamistik, millal niisuguseid droone tohib üldse kasutada massiteabevahendite kaudu ja ka Põhja-Aafrikast kostab, et äh, Euroopa Liit kavatseb rajada öö, droonide baasid Põhja-Aafrikas, muuhulgas Marokos ja Alžeerias. kas teil on selle kohta teavet? me räägime siin tihendatud koostööst Araabia äh, liigaga äh, tegutsemaks islamiriigi vastu äh, ja et selle käigus olevatki see droonide paigutamine Põhja-Aafrikas üks nend-, ISISe vastu võitlemise osa. aitäh, härra Kaarver! aitäh, härra esimees, aitäh, härra Kerscher. võttes arvesse neid väljakutseid, mida kirjeldasite, peaksime arvestama seda ka, mis toimus Snowdeni juhtumiga, kuidas on liikmesriikide vahelise info vahetamisega ja samas te rääkisite lähemast koostööst Türgi luureasutustega. mainisite siin kutset eh, strateegilisele ja taktikalisele kohtumisele Eurojustis ning võttes arvesse ja võttes arvesse seda, rahvusvahelised äh, prokurörid äh, on osutanud sellele, et Türgi saadab mässulistele Süürias relvasid. tahaksin ma teada, kuidas on Euroopa Liidu reageerimine põgenikekriisile? aitäh, härra Pipideios, palun. aitäh, härra Kerkhoff mul on teile küsimus broneerimisinfo kohta. kas lennureisijate infot me kogume koos Ameerika sõpradega, ma kujutan endale ette, et neid häid andmeid e, e, et need andmed võivad olla meie poliitiliste konkurentide kasuks. see oleks mu esimene küsimus ja teine. Te ütlesite et te kavatsete võidelda islamofoobia ja antisemitismiga, kuid samaaegselt me peame äh, nüanssi rikkalt tegelema ka terrorismivastase võitlusega. on ju erinevaid terrorismi vorme, mis peamiselt äh, lähtuvad äh, islamistidest. härra Jurek, palun. aitäh, härra juhataja suur aitäh selle väga informatiivse ja ulatusliku eh, tegevustutvustuse eest, mille esitas härra eriesindaja. ma tahaksin rõhutada teile, härra esindaja, et meie muret tekitav on see, et väga paljud noored inimesed liiguvad Euroopast ja astuvad IS-i ridadesse. miks te arvate, et see toimub, kas tegemist on mingi ühiskondliku probleemiga, ka sellega, et Euroopa eh, sotsiaalsed võrgustikud ja sotsiaalne ühiskond ei toimi enam, kas me peaksime otsima nende väljarände põhjuseid läänemaailmas? selline dünaamika, kus üha enam inimesi eh, lahkuvad Lähis-Itta, et liituda ISISiga. kas see trend on jätkuvalt eh, tõusuteed minev? Eh, kui need inimesed, kes aga saabuvad sealt piirkonnast meile, kas tegemist on islamiriigi emissaridega äh, emissaridega või on tegemist alaliselt Euroopas toimivate võrgustikega, mis äh, äh, rekruteerivad neid noori. ja nüüd, kui me räägime ennetusmeetmetest, kui me räägime ennetusmeetmetest, siis me peaksime tegelikult mõtlema selle all ka nende eh, eh, taaskaasamist meie ühiskonda. Eh, mida me saame neile selles osas konkreetselt pakkuda? härra Bashir, palun. aitäh, et andsite mulle selle võimaluse küsimust esitada. mina tahaksin ütelda, et teie jõupingutused ei jõua mitte kusagile, te ei saavuta midagi see on umbes sama, et toppida hambapasta tagasi tuubi või siis panna kokku väga kallis mingvangis äh, vaas, kui see on katki läinud kildudeks. Äh, pärast teist maailmasõda Saksamaal toimuv äh, Marshalli plaan, miljardid, mis anti pandi sellesse, et riiki taaselustada, kui seda poleks tehtud, oleks praegu Saksamaa läbi kukkunud riik ning äh, vaatame Liibüat, Afganistani, Iraaki ja Süüriat, siin on puudu keskvalitsusest, politseid ei ole, sõjaväge ei ole, kes kontrolliks äh, neid ekstremiste ja terroriste. me peame need politseijõud, valitsusjõud üles heida, kui me vaatame Afganistanis eelmine aasta toimuvat, äh, seepärast, et politsei ja sõjaväge oli kohal, suutsid nad ohjeldada äh, terrorist, eh, Taliban aga ei suuda seda teha ning eh, kui me riiki ei toeta ja tugevda, siis meid eh, saadab ebaedu ning kõik need jõupingutused, mis te praegu teete, ei vii mitte kusagile, aitäh. aitäh, härra Kershov, palun selle positiivse märkusega annan sõna teile. Thank you very much and thank you for the many uh, very challenging questions. aitäh, aitäh nende küsimuste eest, võtan need ükshaaval läbi, vastan lühidalt. kaks-kolm korda küsiti siin äh, väljaspoolt äh, tulevate terroristide äh, sisendumisega kohta põgenikevoogudesse. ma olen juba Äh, mitmeid kordi öelnud, et me peame terroriste ja illegaalseid migrante siiski eristama, sellepärast et äh, sisserändajad soovivad äh, paremat elu, samal ajal terroristid on tavaliselt süüdi mõistetud. nii et tõesti, vahet tuleb siin teha. mis toimub Liibüas? minu info kohaselt Äh, ISIS on kaasatud inimkauplemisse, tegemist on suure sissetulekuallikaga ja väga sissetoova äriga. nii et nad kauplevad illegaalsete sisserändajatega, viis tuhat dollarit umbes maksab ülesõit ma ei tea, kas nad kasutavad äh, seda võrgustikku ka selleks, et äh, terroriste sinna sisse sulandada. nagu siin väga õigesti öeldi, et põhiliselt äh, kujutavad ohtu Euroopast pärit äh, võitlejad. Ähm, neil ei ole vaja kasutada mingit illegaalsete sisserändajate võrgustikku, sest neil on Euroopa pass äh, taskus. ja miks meil on vaja broneeringuinfot? just sellepärast, et nad, politsei ei tea neid, luureteenistus ei tea midagi, neil ei ole ka äh, ja neil on kõigest kehtiv eh, reisidokument ja nad lähevad siis Türki või kuhugi nii-öelda puhkusele. ehk nad on meie radarilt maas. nii et ma ei usu, et nad peaksid kasutama illegaalseid võrgustikke. me peame mõtlema ka Euroopa kodakondsusega võitlejate peale, me peaksime siin tõesti Frontexile andma rohkem pädevusi võitlemaks organiseeritud kuritegevuse vastu. institutsioonilistel põhjustel Frontex ehitati üles kunagisele esimesele sambale ja ülesandeks oli ainult äh, rändevoogudega tegelemine, mitte organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemine, aga liikmesriikides see nii ei toimu, sellepärast et piirivalve tegeleb nii rändevoogude kui ka kuritegevusega. Lissaboni lepinguga kaotati ära need sambad, meil ei ole enam kolme sammast. jah, välise ja julgeolekupoliitika puhul on küll asi natukene teistmoodi ja me kasutame komitoloogia meet-, meetodit meet meet meet nii et praegusel hetkel, kui Frontex kogub isikuandmeid, siis äh, ta mingil mäng, mingil määral mängib Europoli rolli, nii et ma tõesti leian, et äh, Europol ja Frontex peaksid operatiivse koostöö sõlmima selleks, et infot jagada, seda on väga palju vaja, kui meil on Vahemerel äh, ühisoperatsioone, kui nad koguvad nende vaeste päästetud inimeste kohta infot, siis võib-olla äh, oleks ta hea, kui Europoli andmepankade kaudu on võimalik teada saada ka seda, et meil on seal paar-kolm kurjategijat, kes äh, hullult raha teenivad selle inimkaubandusega, nii et selles osas tuleb rohkem ära teha. ja me peame olema tõesti väga tähelepanelikud, aga siiamaani mul tõendeid selle kohta ei ole. Interpol teiseks. härra Tannoki küsimus äh, liikmesriigid on väga ettevaatlikud, kui nad kasutavad Interpoli selleks, et nad ei taha ähm, delikaatset infot äh, laiali jagada, sest ÜRO liikmed on Interpoli liikmed, äh, kõik ei kasuta demokraatia põhimõtteid ja neil on võimalik äh, saajate hulka piirata ja me peame neid teateid vaatama, et kas on tõesti põhjust uskuda, et tegemist on äh, poliitilisel eesmärkidel kasutatava infoga, et me ei saadaks seda siis automaatselt edasi. et tuleb teha rohkem koostööd Iraani, Türgi ja Venemaaga, olen rohkem kui nõus. kohe, kui lõpetame läbirääkimised tuumaprogrammi üle Iraaniga, on meil võimalik äh, keskenduda siis rohkem ka äh, nendele küsimustele. ja Venemaa puhul tegemist on küsimusega, mille puhul meil on väga erinevad seisukohad Venemaaga, kui me räägime võitlusest Daeshi vastu ja Al-Qaeda vastu. ja Türgi on muidugi väga tihe koostööpartner selles küsimuses. Balkani riigid Äh, ma ei ole võimeline sellele vastama, sest äh, ma ei kontrolli täpselt, mis seal toimub, aga kui ma lähen Balkani riikidesse, siis kontrollin seda uuesti, sest me tahame tõesti rohkem ära teha välisvõitlejate osas. Te mainisite kuutesadat, seitsesadat isikut. mulle valmis, mind hämmastas tõesti see, kui häid eksperte ma kohtasin Kosovos ja Bosnia ja Hertsegoviinas ning ka Serbias ma arvan, et nad tõesti ehitavad uuesti üles oma luureteenistusi, tegemist on noorte vanemametnikega ja mulle hämmastas see, et ja mind hämmastas ka see, kui hästi nad omavahel koostööd teevad, aga luureteenistuste kvaliteedi kohta ma ei oska mitte midagi öelda, see on liikmesriikide pädevuses. Anna Komeši küsimus, mis puudutas infovahetust, siis tõesti olukord on paranenud äh, homme nõukogu tegeleb selle küsimusega ja me peame rääkima sellest, kas äh, liikmesriigid rohkem vahetavad infot Europoli ja Eurojustiga, siis jah. Äh, jagatud andmete hulk on tõusnud ja palju. ning kauplemise puhul liikmesriikidel on erinevad äh, standardid, kui me räägime sõjarelvastusest ja äh, vahel on see väga lihtne, kui öö, osta maha kantud sõjarelvasid, et need uuesti hakata siiski sõjalistel eesmärkidel kasutada. me tõesti tahame, et Euroopa standardid oleks need kõige kõrgemad ja ma olen tõesti öelnud, et meil on vaja määrust, mitte direktiivi, sellepärast et direktiiviga oleks areng liiga aeglane, seitse aastat läheks vähemalt härra Teemesmaeker küsis Ukraina kohta. see on väga vastuoluline küsimus, et kas tegemist on terrorismiga või mitte, kas tegemist on terroristidega, kes seal võitlevad või mitte. jah, tõesti, mõned Euroopa kodanikud on seal võitlemas mõlemal poolel kusjuures aga olen Ukraina Äh, luureteenistusega, luureteenistuse esimehega kohtunud, et rääkida just sellest äh, terrorismivastasest võitlusest ja järgnevatel nädalatel vaatame, kuidas Ukrainat siis aidata. härra Kuuso ja broneeringu info ta ütles, et sellega ei ole võimalik Pariisi rünnakuid äh, ära hoida. ma arvan, et mitte keegi ei ole kunagi öelnud, et äh, broneeringu infoga oleks saanud ära hoida rünnakut Charlie Hebdo vastu. see oli palju varem, enne Pariisi rünnakut, kui ma ütlesin, et broneeringu infot tuleb jagada ma arvan, et oleks ebaõiglane kasutada Pariisi rünnakuid äh, võitlemaks broneeringu info vahetamise vastu ja ka vastupidi, olgem ausad, ma olen alati öelnud, et meil on vaja Browningi info vahetamist äh, mitte sellepärast, et rünnati Charlie Hebdo'd, vaid äh, see on ainus võimalus, kuidas kahtlaseid äh, reisijaid ja äh, identifitseerida tõsiseid kuritegusid ära äh, hoida. nüüd äh, droonidega tehtavad rünnakud, tegemist on keerulise küsimusega, olen valmis teiega sellest pikemalt rääkima ja siia tagasi tulema praegu saan ainult väga lihtsa vastuse anda paari-kolme minutiga. ma ei tea, et me oleksime droonide kallal töötamas. Äh, eelmisel aastal kaitsepoliitikale keskendunud äh, ülemkogu tegeles sellega, aga ma ei mäleta, et meil oleks äh, ametlik Euroopa Liidu seisukoht droonide kasutamise kohta Äh, droonide küsimus ei ole siin tegelikult kõne all, droonid on nagu reaktiivlennukid. Äh, nimelt küsimus on tegelikult selles, äh, millal ja kus kasutada rünnakutes droone. ja siin, kui me räägime relvastatud konfliktist või siis ka mitterelvastatud rahvusvahelisest konfliktist, siis siin tekibki arutelu. Bush võitis siis äh, valimised, kui USA poliitika oli rahvusvaheline terrorismivastane võitlus. meie seisukoht oli teistsugune, me jätkasime läbirääkimise valitsuse õigusnõustikuga. ja tõesti, seal räägiti ka sellest, et tuleb rääkida relvastatud konfliktidest ja organiseeritud kuritegevusest ja terrorismist eraldi, eraldi seadustega. Maroko, Tuneesia, Alžeeria kasutamine sõjaväebaasidena droonide jaoks, minu teada liikmesriigid ei kasuta droone nii, nagu seda teeb USA. meil on mõned seiredroonid, aga mitte ründedroonid. minu teada Nigeeris on Nigeris on üks baas, aga seda kasutavad ka USA jõud, mitte eurooplased. Süüriasse relvade tarnimine, mul ei ole selle kohta informatsiooni. mul on äh, head äh, äh, suhted Türgi luureteenistusega, kohtume tihti, saame väga palju informatsiooni selle kohta, mis toimub Süürias islamofoobia ja antisemitism ning terrorismivastane võitlus, siin ei ole otsest ühendust, jah. aga äärmuslustumise protsessis üks osadest äh, on ka see, ja see võib olla põhjus, miks inimesed muutuvad äh, vägivaldseks, aga see ei ole nüüd ainsaks teguriks äh, ei oleks õige eitada, et äh, antisemitism ei ole pead tõstmas, kui vaadata Prantsusmaa numbreid, siis see valmistab mulle muret ja kui vaadata ka Belgiat, siis see ka ei ole väga hea. seitse tuhat prantslast lahkus eelmisel aastal ja ka tegelikult valitsus tunnistas, et pärast Charlie Hebdo rünnakuid juutide olukord on halvenenud, me tõesti peame võitlema sellise olukorra vastu. ja ma tean, et Prantsusmaal käivad arutelud ka selle üle, kas sõna islamofoobia tuleks võrdsustada antisemitismiga, sest äh, minu arvates see ei ole õige, sellepärast et äh, juute rünnatakse, sest nad on juudid samal ajal islamofoobiaga on olukord natuke teistsugune. aga tõesti õudne on, kui meil tekivad sellised Pegida meeleavaldused, me teame, et tõesti ollakse vahel vaenulikult meelestatud islamiusuliste ja araablaste vastu nii et võitlus tuleb jätkata. aga tõesti, äärmusluse vastane võitlus ja ennetamine on siin väga tähtis ja mul on väga hea meel, et äh, asepresident Timmermans on selle ka oma südameasjaks kuulutanud. nüüd äh, Euroopast pärit võitlejad, jällegi meil on vaja rohkem aega selleks, et selgitada, et kuidas nende inimeste leidmine ja rakendamine toimib, sotsiaalvõrgustikud mängivad väga tähtsat rolli. kui Belgias on kõige rohkem neid kodanikke, kes on läinud Süüriasse, Iraaki, siis sellepärast, et meil oli eh, siin üks salafistlik organisatsioon, eh, šariaat Belgia jaoks, eh, mis tõesti otsis neid inimesi aktiivselt ja need inimesed, kes läksid Süüriasse ja Iraaki, olid just nendest piirkondadest pärit, kus äh, äh, organisatsioon tegeles, ehk siis Vilvoordest ja Brüsselist. teine laine belglasi, äh, kes sinna läks, olid siis pigem need, kes radikaliseerusid interneti ja sotsiaalvõrgustike kaudu kes siis sotsiaalvõrgust leidsid mõttekaaslasi. kas see fenomen levib? meil on tõesti väga palju kogukondi näiteks äh, Belgias ja Ühendkuningriigis, kus äh, äärmuslus on levinud äh, ja selle küsimusega tuleb edasi tegeleda. härra Bashir, eh, see, et meil ei ole piisavalt häid haldustavasid, jah, Araabia kevade algusega oleks võib-olla pidanud rohkem ära tegema, ma oleks pidanud rohkem uurima julgeoleku tagamise võimalusi ja tõesti tahan aidata Tuneesiat selleks, et nad oma julgeolekusektori täiesti uuesti üles saaksid ehitada. on tõesti vaja uuesti alustada äh, Äh, luureteenistustel on vaja õigusriigi põhimõtted paremini paika panna, paremad ennetusvõimalused sisse viia, see on ka valitsuse sooviks, kohtusin ka presidendiga ja ka peaministriga, nad tõesti soovivad seda teha. aga ka Liibüa kohta kehtib see. praegusel hetkel ei ole seda küll võimalik teha seal, see on üks suur eesmärk järgnevateks aastateks, aga tõesti, nendel riikidel on vaja rohkem toetust julgeolekusektori ülesehitamisel. aitäh! proua Foti, kas soovib sõna saada? aitäh, härra esimees, ma teen lühidalt äh, Iraan ja Venemaa ja Türgi. võib-olla see Türgi kõrvalejätmine ei olnud äh, Ehm, see, mis äh, aitaks olukorda parandada, ma tahaksin, et teda oleks rohkem kaasatud. One... aitäh, kommenteerige seda. kas te võiksite natukene selgitada oma küsimust, mida te mõtlete Iraani olukorra ja Venemaa äh, puhul? With Russia very simply. väga lihtsalt, lihtsalt ma tõin teile näite Venemaa puhul. näiteks Afgaani, Afganistani läbimise lubamine. kuidas saada kaasa, siis kaasata rohkem Venemaad äh, terrorismivastasesse võitlusesse, me ei ole seda siiamaani teinud ja Iraani puhul tahtsin lihtsalt äh, teada uudishimust, milline on võimalus saada Iraani tuge toetamaks vähemusrühmasi nagu näiteks jesiite, äh, kristlasi ja teisi Iraagis? see oli väga spetsiifiline küsimus, aitäh. I... aitäh mina Iraaniga praegusel hetkel ei tegele, nii et mul on väga raske vastata sellele küsimusele, kas me oleksime midagi saanud või mitte, aga nagu te teate, me üritame edendada seda küsimust selleks, et Iraagi peaministrilt äh, saada kaasavamat poliitikat. nii et kui meil on võimalik midagi selles vallas saavutada, siis oleks hea, aga ma ei ole otseselt läbirääkimistesse kaasatud. meil on olnud sellised arutelud küll see on meie läbirääkimiste üks äh, top äh, prioriteete, aga need võtavad meilt peaaegu kogu aja ja seetõttu ma seda just ütlesin, see on minu isiklik arvamus, niipea kui asi on paigas, äh, tegeleme me sellega, see Venemaa puhul Venemaa puhul ma peaksin ütlema, et kõik läbirääkimised ja vestlused, mis mul on olnud oma eh, kolleegidega Venemaal, näitavad seda, et eh, Nad jagavad meie arvamusi ja nad on ka meie töörühmade liikmed, nad on samamoodi mures eh, Daeshiga toimuva pärast ning sest me peame oma suhteid tugevdama aga see ei ole nii lihtne, kui see oli varemalt äh, enne Ukraina kriisi ja seetõttu ütlesin ka ma seda ning aga samas äh, me oleme siiski samamoodi mures Daeshi pärast äh, ja Afganistani osas on nende seisukoht üsna sarnane meie omale. aitäh! aitäh, härra Kershov! kindlasti te teate, et see on järgmine samm meie omavahelises dialoogis, aitäh, et tulite siia ja ootame teid varsti tagasi, aitäh! Like to... Uh, nüüd aga ütlen kolleegidele, et järgmine päevakorrapunkt, visiit Teheranis, millest räägib meie esimees härra Prokk, toimub kinniste uste taga